mul on üks teadaanne, mille olen saanud nõukogult, mis puudutab nõukogu seisukohta esimesel lugemisel ja see puudutab kalapüügilepingu määrust. see dokument lisatakse tänase koosoleku protokollile ning kolmekuuine tähtaeg, mille jooksul parlament saab väljendada oma arvamust Äh, algab siis homsest, üheteistkümnendast septembrist kaks tuhat viisteist.